meeskonnaga neid küsimusi, nende küsimuste arutamist ja dialoogi ja see on muidugi hea. ja ka muid näiteid on. banaanide kohta, nagu te teate, tingimused äh, äh, kaubanduseeliste peatamiseks on kokkuleppes ette nähtud, see sõltub impordi mõjust Euroopa Liidu turu stabiilsusele. iga kord kui Kesk-Ameerika puhul on ületatud äh, kvoote, muuhulgas ka eelmisel aastal, on komisjon äh, süviti analüüsinud olukorda ning jõudnud järeldusele, et üleliigne import ei toonud endaga kaasa mingit Euroopa Liidu turu destabiliseerumist ning sellel oli väga väike mõju hindadele. aga igal juhul äh, me kindlasti hoiame silma peal olukorda. sügavkülmutatud friikartulid Kolumbia võimudega oleme seda korduvalt käsitlenud ja ma jagan siin teie muresid. samuti tundub, et on probleeme sellega, kuidas seal arvestamine käib, nii et selle kuu lõpus võtame ühendust veel Kolumbia võimude kaubandusmeeskonnaga, nii et vaadata, mis toimub ning hoiame teid ka kursis äh, oma hinnanguga neis küsimustes. nagu öeldud, viime läbi siis põhjaliku mõlema kokkuleppe hindamise, kindlasti eh, tutvustame neid tulemusi ka teile parlamendis ja oleme valmis neid küsimusi arutama hiljem, suur aitäh! suur aitäh ja nüüd kaks viimast kõnelejat, raportöörid, kõigepealt härra Fisas Excela. suur aitäh, suur aitäh komisjonile ja proua Malmströmile ning kolleegidele, kes tänaõhtuses arutelus osalesid. Ladina-Ameerika on sõbra meie jaoks, meil on vanad ajaloolised seosed ning see kaubanduskokkulepe, mida me täna arutame, muudab need suhted veelgi tugevamaks ning pakub ka strateegilisi geopoliitilisi perspektiivile kogu regioonile ma tean, et päris palju asju vajavad parandamist, aga tuleb vaadata, silmas pidada ka seda, kust me pihta hakkasime, kuhu me oleme välja jõudnud. kokkuleppe peatamine võiks aga olukorda veelgi halvendada, nagu Hamon Hauri ütles. ning äh, hea sõber Fernand-, Don Fernando samuti. siin räägiti ka erinevatest meetmetest Peruu, Ecuadori puhul. Nemad on uued osalised kokkuleppes. me peame kokkulepet tugevamaks muutma. nii et äh, ta toimiks täiel määral. kokkulepe on muidugi avatud veel, äh, liitumisklauslid võimaldavad ähm, ukse lahti hoida ka teistele riikidele äh, andide piirkonnast kokkuvõtteks tahaksin tänada kõiki kolleegi Väliskaubanduskomisjonist, variraportööre, kolleeg Pinierot, kes äh, tänu oma toetusele ning äh, muudatusettepanekutele äh, võimaldas jõuda nii kaugele, et meil on hästi tasakaalustatud hea raport ning me saame ka seda kokkulepet toetada. suur aitäh ja nüüd härra Rainer Pööge. aitäh, härra president pidades äh, silmas äh, neid, seda suurt kriitikat, äh, neid erinevaid kommentaare. selle tulemuse üle, millega me, milleni me partnerriikidega läbi rääkides jõudsime, siis tuleb tunnistada, et viimastel aastatel oleme me siiski kaubanduspoliitikas päris head tööd teinud, nõustun ka kolleegiga, et me peame vaatama, millised on meie partnerid ning me peame nõudma äh, ka äh, mitte ainult kõikide, kõige kokkulepitu ellurakendamist, vaid ka seda, millised on, millised on edasised arengud nendes riikides. härra president, kui nüüd vaadata, millistest riikidest me siin praegu räägime, nimelt Peruust ja Kolumbiast, siis Peruus on juba viissada 500 tuhat põgenikku. Kolumbia on vastu võtnud äh, Venezuelast miljon põgenikku. seetõttu need riigid on öö, äh, väga raskes olukorras, nad on peaaegu kokku kukkumas. kas me oleme teinud piisavalt koos ÜRO põgenikuametiga või liiga vähe teinud selleks, et neid aidata? Euroopa Liit peab ka selle olukorra eest hoolitsema ning dikta-, struktuuride esilekerkimine ei ole ju, pidagem meeles, mitte ainult Ladina-Ameerika probleem, vaid see võib juhtuda ka meil. seega me peame silmas pidama, et tegemist ei ole ainult kaubanduspoliitikaga, vaid me peame öö, nõudma, et kõik muudki reeglid ellu rakendataks öö, see on seotud ka äh, meie äh, suure kaubanduspartneriga USA-ga, keda tegelikult meie partnerid Ladina-Ameerikas karda, kardavad äh, ning kes praegu sõdib ka Hiinaga, seega me peame oma partnereid seal toetama, aitäh. aitäh, härra raportöör Böge. sellega on ühisarutelu lõppenud, hääletus toimub homme, järgmine päevakorrapunkt nüüd aga ma tahaksin teha ühe avalduse ennem, kui me seda teeme. härra Injelena lahkub Rahvaparteist ja liitub ECR fraktsiooniga. seda kuueteistkümnendast jaanuarist. James Collins ja John Stewart Agnew lahkuvad EFTD fraktsioonist ja ühinevad ENF fraktsiooniga. seda kuueteistkümnendast jaanuarist kaks tuhat üheksateist härra Gerald Patten ei ole enam mitte ühinenud saadik, vaid liitub ENF fraktsiooniga jällegi alates kuueteistkümnendast jaanuarist kaks tuhat üheksateist. soovisin selle avalduse teile ette lugeda, nüüd järgmine päevakorrapunkt, Maria Arena raport, globaliseerumisega kohanemise Euroopa fond. tere tulemast, volinik Thyssen ning kõik, tere tulemast ka kõigile teistele arutelus osalejatele, proua Areena, teil on sõna. suur tänu, härra president, proua volinik. globaliseerumisega kohanemise Euroopa fond loodi aastal kaks tuhat kuus, see on solidaarsusfond, oluline on seda rõhutada, mis annab abi nendele töötajatele, kes on ümberstruktureerimise ohvrid ettevõtetes, mis on seotud üleilmastumisega. juba kümme aastat on fond abistanud sada viitekümmet tuhat töötajat. juhtumeid on olnud üle saja viiekümne ja enamuses liikmesriikides. lisada tuleks veel neli tuhat niitnoort, see tähendab neid, kes äh, ei õpi ega tööta ja kes on samuti saanud äh, sellest fondist toetust. esialgne ette, eelarve oli viissada miljonit, kuid tema kasutamine on olnud väike see mitte sellepärast, et see, ta ei oleks asjakohane, vastupidi, vaid sellepärast, et äh, tema kasutamine on keerukas. Teie ettepanek äh, komisjoni poolt on ettepanek, mille parlament võttis vastu positiivselt ja oleme seda ka pisut muutnud äh, marginaalselt, kuid üldiselt on siiski lai konsensus, et me saame selle ettepanekule tuginedes töötada töötajate arvu miinimum oli liiga suur algselt. soovisime seda kahandada, teie ettepanek, meie ettepanek on kakssada vallandatud töötajat, mitte kakssada samat et-, samas ettevõttes, vaid äh, ka, võivad ka nad töötada ka mitmes ettevõttes korraga. üleilmastumine samuti, mis ei tohi, ei ole ainus äh, faktor, mis mõjutab majandust, tuleb ka tehnoloogia arengut arvesse võtta ning samuti energia üleminekut, puhtale energiale üleminekut, see on samuti üks ettevõtete restruktureerimise põhjus. kaasrahastamine on oluline aspekt ning samuti mitmesektoriline või mitmeregiooniline lähenemine. kõikide nende muudatuste eesmärgiks on muuta tõhusamaks praegust fondi, mida me nimetame üleilmastumisega kohanemise Euroopa fondiks, kuid mida meie sooviksime nimetada Euroopa üleminekufondiks. ja lisaksin veel ühe mõõtme, äh, millest ei räägitud algselt, kuid mille kohta esitan homme muudatusettepaneku täiskogule. on oluline abistada töötajaid, kui ettevõttes toimub ümberstruktureerimine. see on isegi esmatähtis, ma ütleksin, sest üleilmastumisel äh, on võitjad, kuid ka kaotajad ning selleks on meil tarvis Euroopa solidaarsust, kuid ümberstruktureerimise kontekstis äh, mõnes haavatavas piirkonnas Euroopas, kus on juba kõrge tööpuudus või madal tööhõive või sellises piirkonnas, kus äh, on järjestikku aset leidnud äh, mitmed restruktureerimised, selles kontekstis tundub mulle ka, et on oluline abistada kohalikke ettevõtteid Äh, selleks, et nad saaksid hakkama selliste suurte traumadega, selleks, et jõud ümber suunata, strateegiad ümber mõelda konkreetsel territooriumil. toon sageli näiteks Caterpillari näite Belgias Charleroi linnas, kus tõepoolest äh, abistati töötajaid, äh, anti nendele võimalus leida uus töö, kuid loodi ka äh, rakuke, mis lisati teistele Catch nimeline. tegemist on ülikoolidega, ettevõtetega, kohalike ettevõtjatega, mis abistasid äh, ümber õppida, töötajad ümber suunata ning tänu sellele töötajate tööhõive ning samuti territooriumi rikkus kokkuvõttes paranes. nii et homme esitan selle muudatusettepaneku on tõsi, et äh, oli raske mõnikord kolleege veenda mind toetama, see muudatusettepanek peab meil aitama arvesse võtta terve territooriumi arengut. territooriumide areng Euroopas on äärmiselt oluline, on rikkaid territooriume, on mahajäetud territooriume ja me ei saa, saa jätta neid üksinda lootuseta, nii et äh, minu jaoks oli väga oluline see esitada, see muudatusettepanek, loodetavasti ka fra erinevad fraktsioonid toetavad minu muudatusettepanekut, suur tänu teile. <clears throat> suur tänu proua raportöör ja nüüd saab sõna volinik Tyson. suur tänu, härra president. lugupeetud parlamendiliikmed, alates aastast kaks tuhat seitse globaliseerumisega kohanemise Euroopa fond on olnud väga oluline instrument äh, töötajatele solidaarsuse ülesnäitamiseks, kui inimesed on kaotanud töö üleilmastumise tulemusena, maailmakaubanduse mustrite muutumise tulemusena või ülemaailmse majandusliku ja finantskriisi tulemusena Äh, selle loomisest saadik on äh, fond kasutanud kuussada kolmkümmend üks miljonit eurot saja kuuekümne juhtumi puhul ja see on, see on, sellest on abi saanud äh, sada viiskümmend tuhat töötajat ka, ja kaasa arvatud viimastel aastatel niitnoored. kuid töömaailm on muutunud väga oluliselt ja nüüd on aeg Äh, EGF-i määrust ajakohastada selleks, et paremini peegeldada praegust majanduslikku sotsiaalset konteksti. seega mul on hea meel näha, et Euroopa Parlament üldiselt toetab meie ettepanekut selle määruse osas järgmise finantsraamistiku kontekstis. eriti tervitan asjaolu, et parlament toetab rakendusala laiendamist ja lävendi alandamist. ma tänan raportööri Maria Reenat, tänan kõiki tööhõivekomisjoni liikmeid ja kaasatud komisjone nende raske töö eest selle teema kallal ja iseäranis äh, tunnen heameelt äh, selle üle, kui kiiresti parlament selle töö ära tegi. parlament on esitanud mitmeid muudatusettepanekuid, tervitan öö, äh, osa nendest, nad muudavad teksti selgemaks, nad on igati asjakohased. on teisi muudatusettepanekuid, mille osas meil on kõhklusi ja mul on hea meel, et ma saaks siinkohal rõhutada kahte nendest. üks meie ettepaneku tähtsamatest aspektidest oli kiirendatud mobiliseerimisprotsess. kui see oleks sama, mis praeguses määruses, siis oleks võimatu ka menetlust lühendada ja siis kaotaksime ka võimaluse fondi kasutada ja aidata tegelikult töö kaotanud töötajaid kiiremini. kõhklusi on meil ka lävendi ala, alend, alandamise osas ning äh, viiteperioodide pikendamise osas EGF-i tegevused äh, sekkuvad siis, kui on toimunud suur šokk majanduses äh, vallandamiste tulemusena ja kui me nüüd kahandame juba praegu madalat lävendit, viielt sajalt läksime kahesaja viiekümnele vallandatule ja kui me seda veelgi ärapoole viime, seda juba madaldatud lävendit, siis me lahjendame seda argumenti, mille kohaselt on meil tegemist äh, suure šokiga ja vähendame Euroopa lisandväärtust, kuid kuulan huviga arutelu ja tänan seni tehtud töö eest. suur tänu, proua volinik. ja nüüd al-, alustame arutelu, esimesena saavad äh, sõna nelja komisjoni esindajad, Inta Kont Regi ja naiste õiguste komisjonide esindajad ja me paluksime kõnelejatel pidada ajapiirangutest kinni, sest tõepoolest sooviksime lõpetada enne südaööd. INTA komisjoni nimel saab nüüd sõna härra Gras van der Heinz. aitäh, härra president, proua volinik, kolleegid. kahjuks Euroopa Liidu kaubanduslepingutes puuduvad senini sätted, millega kaitstakse töötingimusi ning keskkonda. Euroopa globaliseerumisega kohanemise fondi eesmärk on kaitsta neid töövõtjaid, kes on kaotanud oma töö üleilmastumise, kaubanduslepete või tehnoloogia arengu tõttu. elu on näidanud, et alati on võitjaid ja ka kaotajaid erinevusi on liikmesriikide vahel, regioonide vahel ning ka ühiskonna sees. meie äh, keeruline menetluskord on äh, äh, praegu, praeguse fondi läbi on suudetud aidata sada viitekümmet tuhandet töövõtjat, aga me peaksime seda menetluskorda lihtsustama, liikmesriike tuleb toetada äh, ning samuti tuleks laiendada reguleerimisala ning süsteemi muuta paindlikumaks, aitäh! suur tänu ja nüüd eelarve kontrolli komisjoni nimel saab sõna härra Pirinski. suur tänu, president, volinik. kolm peamist märkust eelarve kontrolli komisjoni seisukohast. eriline rõhk meetmetele, mis aitab kõige haavatamatel rühmadel, liikmesriikidel ja regioonidel mis on saanud, mis on kõige rohkem kannatanud ja kus riiklikud ja regionaalsed ametivõimud ei oma piisavalt ressursse vahendite meetmete võtmiseks. kui tegemist on äh, tulu teeniva ettevõttega, siis ettevõte aitab kaasa oma töötajate taasintegreerimisele ja eelistatavalt äh, äh, koondamiskava kontekstis. ja kolmandaks, kui komisjon annab tehnilist abi ähm, kaudse juhtimise kaudu, siis äh, tuule all peab olema tagatud läbipaistvusmenetlus kolmanda osapoole osas ja EGF-i osalised, kaasa arvatud Euroopa Parlament, äh, peavad saama kontrolli allhankijate üle sellel eesmärgil, suur tänu. suur tänu ja nüüd Regionaalarengu komisjoni nimel saab sõnu härra, sõna härra Tamas Deutsch. Äh, aitäh, härra president, proua volinik. meie komisjon esitas ka omapoolse arvamusi ning ma tooksin välja sealt kolm eesmärki. kõigepealt sooviksin rääkida piirväärt-, sellest lävendist, ehk siis kahesajast viiekümnest saja viiekümneni langeb see piirmäär ning Äh, saab kaasata ka need töövõtjad, keda pole veel vallandatud või vaid keda ähvardab vallandamine ning samuti tähtajad peaksid olema võimalikult lühidad. meie jaoks on oluline siin suur samm edasi astuda, nimelt et äh, langetatakse piirmäär saja viiekümnele inimesele. sest äh, väga harva on VKE-des kakssada viiskümmend või viissada töötajat seetõttu paljud liikmesriigid selliseid, selliseid piirmääre ei saavutanud. seetõttu toetame me saja viiekümne inimeselist piirmäära. suur tänu ja nüüd naiste õiguste komisjoni nimel saab sõna proua Brinkevitš-Jute. suur tänu, härra president. oma tegevuse aasta, oma tegevuse jooksul on äh, fond aidanud sadu, on aidanud, on tuhandeid inimesi, kes on oma töö kaotanud ja nüüd on tema, soovitakse tema rakendusala laiendada ja mida, mõningaid samme tuleks teha selleks, et parandada vallandatud töötajate olukorda, selleks, et nad saaksid abi kiiremini ning selleks, et nende abitaotlused vaadataks läbi kiiremini ja et tagataks ka sooline võrdõiguslikkus. abi osas tuleb mõelda just soolisele lõhele näiteks IKT sektoris, tea-, täppisteaduste sektoris, seda me saame naiste ümberõppe kadu, kaudu teostada nendes sektorites, kus traditsiooniliselt domineerivad mehed ja kes saavad ka paremat palka. fondist tuleks äh, ka hooldajate teenuseid rahastada, et need naiste, naised, kes otsivad tööd või on, on ümberõppel, saaksid äh, kõikehõlmavat äh, ja tõhusat abi nii et see reaalelus tõesti toimiks. suur tänu. sellega on äh, komisjonide nimel sõnavõtjad äh, oma sõnavõtud lõpetanud ja nüüd fraktsioonid, kõigepealt äh, Rahvapartei härra Tom van den Kindelare. volinik, kolleegid, Euroopa globaliseerumisega kohanemise fond millest me täna räägime, või õigemini nüüd juba Euroopa Üleminekufond, ma arvan, see nimi on palju kohasem, me anname toetust nendele inimestele kaotanud oma töö seoses restruktureerimisega, olgu see seotud üleilmse kriisiga ja meil on siin Caterpillari näide, millest rääkis raportöör ja ma arvan, et äh, fondi loomine oli hea idee. tahaksin tänada komisjoni ka hea ettepaneku eest. eelarvet ei ole piisavalt kasutatud siiani ja üks põhjustest tundub olevat just see rakendusala, mis oli liiga kitsas ja seepärast me ka laiendame rakendusala. ja me minevikus äh, oli vallandatute arv viissada inimest minimaalselt, seda on selgelt liiga palju. nii et äh, seda tuleb korrigeerida. Äh, fond peab olema kasutatav ja ma arvan, et kakssada on kohane arv ning samuti halduskoormust tuleb vähendada. mõtleme äh, erinevatele sektoritele. kui inimene kaotab töö, siis ta tahab väga kiiresti leida uue et äh, Euroopa Üleminekufond peaks arvestama ka Brexiti mõjuga. siin on tegemist äh, tohutut äh, suur, suure töö kaotaja, kaotanud inimeste hulgaga. suur tänu ja sotsiaaldemokraatide nimel saab sõna Agnes Jongerius. president, kui mõni piirkond vallandatakse paljud töötajad, siis puudutab see tegelikult kogu piirkonda. sellistes olukordades peab inimestel olema äh, ligipääs kiiresti abile äh,. peavad tea-, nad peavad teadma, milli-, me teame, et äh, on tehnoloogia arengud, on rahvusvaheline konkurents, üleilmastumine ja peame sellega kohanema, peame kohanema ka kliimamuutustega. kõigil sellel on mõju tööturule ja inimestele. Need, need inimesed ei tohiks jääda üksi selleks, et äh, peavad inimestel olema paremad võimalused, töötajad vajavad meie töötust selleks, toetust selleks, et nad leiaksid uue töö ja sellel põhjusel kutsun üles äh, Euroopa Üleminekufondi poolt hääletama. suur tänu. ja tänan kokkuhoitud kahe sekundi eest ja nüüd Tšeslav Hots, et see erinev. suur tänu, president. Euroopa globaliseerumisega kohanemise fond loodi aastal kaks tuhat seitse ja ta peab olema parem ja tõhusam. ta peab paremini toetama töö kaotanud töötajaid äh, globaliseerumise tulemusena. tulevikus saavad töötajad abi kui nende töökoht on digiteeritud, automatiseeritud või globaliseerunud, mitte finantskriisi tulemusena. meie ettepanekuks on kakssada viiskümmend vallastamist ja bürokraatia vähendamine. see on hea, kuid peame ka järelevalvet karmistama. suurte ja väikeste ettevõtete töötajate vahel peab olema võrdsus siiamaani selle instrumendi puhul see nii ei ole olnud, siiamaani on üksteist riiki äh, teinud taotluse fondi vahendeid kasutada ja huvitav on vaadata kasutatud vahendeid. Iirimaa kuuskümmend kaheksa tuhat, äh, sada tuhat, Kreeka, Taani, Belgia, mil-, mõned miljonid ja Poolas isegi mitte miljonid. miks siis nii? ma imestan, miks Poola varasemad valitsused ei ole seda fondi kasutanud, kui neli tuhat ainult dokitöötajad äh, äh, kasutasid Hiina linnas töö. suur tänu ja nüüd ALDE nimel härra proua Vihkapere. globalisaatiorahasto. president, EGF loodi algselt selleks, et toetada Euroopa kodanikke, kes vallandatakse struktuursete muutuste tõttu, mis kaasnevad üleilmastumisega. fond on võimaldanud töötajatel leida uue töö või saada ümberõppevõimaluse. tänases maailmas ei kaasne kriisid ainult üleilmastumisega, digitaliseerumine, automatiseerimine, kõik see toob kaasa surve selleks, et majandussektorid muutuksid, inimesed kaotavad töö. uus fond suudab paremini lahendada need väljakutsed ja valmistab inimesed paremini ette muustusteks, tulevaseks majanduseks fondi eesmärgiks on olla kriisifond. komisjon on teinud mitmesuguseid ettepanekuid, mis muudavad fondi iseloomu olulisel määral. seega äh, on meil mõningad äh, reservatsioonid. algselt oli vallandatud määr viissada, komisjoni uus ettepanek on kakssada viiskümmend ja parlament tahab isegi madalamale kahesaja juurde minna ühest küljest on tõsi, et paljudes Euroopa piirkondades inimesed, enamus äh, töötajaid töötavad VKE-des ja kui VKE-dest on kriis, siis see mõjutab kogu piirkonda. teisest küljest äh, valikukõlbulikkus ei tohiks olla liiga paindlik kriteerium. kui järjest rohkem antakse toetust järjest väiksematele ettevõtetele, siis jääb, siis on oht, et fondi hakatakse kasutama katkematult ning äh, väiksemad taotlused eeldavad sama suurt bürokraatiat kui suured, nii et kokkuvõttes bürokraatia hulk kasvab. ja lõppkokkuvõttes fondi mõte eh, tähendab ka seda, et meil on eh, regionaalpoliitika Euroopas, eh, mis võtab arvesse erinevate piirkondade vajadusi ning samuti tuleb arvesse võtta Brexiti mõju, sest see võib olla sama suur struktuurne muutus kui kõik muud siiamaani. inimesed kaotavad töö, kui Brexiti tulemusena. suur tänu ja nüüd roheliste nimel Monika Paana. aitäh, härra president, austatud volinik, äh, kolleegid, üleilmastumisega kohanemise fond äh, muudeti nüüd üleminekufondiks, rohelised toetavad seda, me oleksime soovinud, et seda nimetataks ka õiglaseks üleminekufondiks, näitamaks, et eesmärk on tõesti äh, tulevikku vaatavad jätkusuutlikud kvaliteetsed töökohad. tulevane üleminekufond on meie jaoks oluline tööturu instrument, sest äh, aidatakse otse töövõtjaid, selliseid instrumente meil palju Euroopa Liidus ei ole, seetõttu on see ka oluline äh, nurgakivi sotsiaalsele Euroopale me oleksime saanud seda fondi veel rohkem parandada tulevikuks. see võiks olla veel rohkem tulevikku vaatav, äh, pidades silmas digitaliseerimist äh, ning ka seda, et meie majandus võiks liikuda välja süsinikust. seega tööotsijad peaks pöörduma eelkõige roheliste töökohtade, tuleviku töökohtade poole, äh, noori Äh, või, äh, ole, oleks võinud kaasata ka noori ja nende koolitamist ja harimist ning samuti öö, äh, oli, on oluline see, et öö, alandati neid kaasamiskriteeriume, meie arvates oli see väga kasulik ning loodetavasti see muudatus läheb ka läbi. kahjuks ei saa me toetada raportööri muudatusettepanekut, sest nagu ma ütlesin, on väga oluline, et see fond öö, jõuaks otse töövõtjateni, mitte mingisugustele, mingisuguste institutsioonideni. aga üldiselt rohelised seda raportit äh, ulatuslikult toetavad. suur aitäh ja nüüd härra Pimenta Lopes kuuest. suur aitäh, lugupeetud äh, juhataja. me oleme nõus enamuse raportööride, raportööri ettepanekutega, millega parandatakse komisjoni ettepanekut. aga olgem ausad ega seeläbi me ei äh, paranda tegelikult fondi raamistikku, tegemist on lihtsalt ajutise vahendiga, mis het-, äh, ei tee lõppu delokaliseerimisele ning ettevõtete sulgemisele. üldiselt nõutakse odavat äh, tööjõudu kümned tuhanded töötajad Portugalis on kaotanud oma töökoha sellepärast, et hargmaised äh, ettevõtted tahavad lihtsalt kasumi taskusse panna. töölt lahtilaskmise poliitika ning suurettevõtete suhtumine tööhõivusse on tõsiseks probleemiks. selle fondi eelarve on samuti piiratud. meetmed, mis liikmesriigid võtavad töötajate abistamiseks, on ka väga piiratud. härra Arno, nüüd palun EFTD nimel muudatusettepanekud äh, üheksakümmend seitse, üheksakümmend kaheksa räägivad Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidu majandusest, see on väga tüüpiline Briti äh, äh, koda hääletas maha Brexiti kokkuleppe tegemist on suurima löögiga ükskõik millise valitsuse jaoks Briti ajaloos ja tõepoolest Brexit mõjutab nii Ühendkuningriiki kui Euroopa Liitu. mina sooviksin ka tõsiseltvõetavat kokkulepet, mida siis teha? kui me nüüd sellest hääletusest räägime globaliseerimisega kohanemise Euroopa fondi üle, globaliseerimisfondi nime muutmine teemat ei muuda, me katame perioodi kaks tuhat kakskümmend üks, kaks tuhat kakskümmend seitse ja Ühendkuningriigis ei peaks puudutama ja Briti saadikud peaksid jääma erapooletuks, sellepärast et tegelikult see ei ole meie asi, mis juhtub Euroopa Liidus pärast Brexitit ja pärast üleminekuaega. me pea, me ei peaks ütlema Euroopa Liidule, mida teha, aga kuidas ma saan niimoodi ütelda, kui demokraatiavastased äh, jõud Ühendkuningriigis on äh, kasutanud ära hm, olukorda ning jätkavad oma kampaaniat, äh, mis viib hukule praegu me näeme, on tegemist äh, maksumaksjate ebatõhusa raha kasutamisega. Äh, see aga tähendab seda, et äh, Briti maksumaksjate raha saadetakse nüüd Euroopa Liidule ning kogu sellel süsteemil lihtsalt ei ole mingit mõtet. kogu selle fondi, kõik selle fondi alustalad tegelikult on mädad. <clears throat> suur aitäh, härra David Kaasa suur aitäh, lugupeetud juhataja. väga palju on meetmeid töötajate toetamiseks nagu Euroopa Sotsiaalfondki, need on strateegilised meetmed, need on mõeldud pikaks perspektiiviks, aga globaliseerimisega kohanemise fond toimib teisiti. ta on teistsugune, kuid samuti hädavajalik, sellepärast et see on väga tõhus fond, seda kasutatakse sellistes olukordades, mida ei saa ette ennustada, välja arvatud teatud juhtudel, enamasti saab seda kasutada ikka siis, kui inimesed lastakse töölt lahti majanduskriisi või äh, finantskriisi tõttu. ma olen ise näinud, kuidas seda fondi kasutatakse ja ma üldsegi ei saa nõustuda siin eelkõnelejaga ja sellega, et sellel fondil ei ole mingit mõtet. ma tean, kuidas seda Maltal kasutati Need, kes jäid tööst ilma, said koolitust, said uue töökoha, loodi iduettevõtteid, inimesed said uue karjääriga jätkata. nüüd viiesajalt viiakse kahe tuhande viiesajale äh, piirmäär üle, tegemist peaks olema mitte erandiga, vaid normiga, et see peaks puudutama kõiki Euroopa ettevõtteid, see on oluline ka just ka väiksemate riikide jaoks nagu Malta ja ma tahan tänada raportööri väga kasuliku töö eest. suur aitäh teile ning nüüd proua Presso. suur aitäh, lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik, head kolleegid. globaliseerumine on endaga kaasa toonud äh, tihti negatiivseid äh, tagajärgi meie tootmissüsteemidele ning samuti sotsiaalkindlustussüsteemidele sellest tulenevalt Euroopa peaks oma kodanikke kaitsma nende negatiivsete tagajärgede eest, äh, seda seoses ka ebaausa konkurentsiga ning tagama tuleviku jaoks kestliku kasvu, mis keskenduks eri, eelkõige üksikisikule. tahaksin toonitada, kuivõrd oluline see fond sellest perspektiivist lähtudes on, sellepärast et see aitab toetada tegelikes raskustes olevaid äh, erinevaid regioone. meie fraktsioon äh, soovis miinimumläve mada- äh,, muuta ning samuti oli meie sooviks, et saaks kaasata võimalikult palju ettevõtteid. tihtilugu äh, väiksemad ettevõtted ei ole fondi alla läinud, aga ometigi oleks äh, samuti seda väärinud nende äh, Nad olid äh, sama, samuti raskustes kriisi tagajärjel nüüd äh, tuleb äh, seda fondi kasutada selleks, et me saaksime tagada äh, kestliku, sotsiaalselt õiglase ülemineku. töötajad peavad olema uue arengumudeli keskmes ning sellega tuleb, selle raames tuleb samuti arvestada keskkonnamuutustega. proua Mercedes, teie aeg sai läbi. nüüd proua Jaslovetška, palun. suur aitäh, lugupeetud juhataja daamid ja härrad. ma tunnen head meelt selle üle, et muudatused fondi ümber aastateks kaks tuhat kakskümmend üks, kaks tuhat kakskümmend seitse et siin komisjon on arvestanud uute väljakutsetega, mis äh, meie turul on. kõigepealt tahaksin teha ettepaneku, et need fondid et ei peaks äh, ainult aitama Äh, kriisi tagajärjel äh, tekkinud äh, vallandamiste puhul, vaid ka automatiseeritud vallandamiste puhul. peatselt võivad paljud töökohad kaduda, sellepärast et töö muudetakse, robotiseeritakse, automatiseeritakse ja me peame sellega arvestama, me on vaja ka teisi ettepanekuid, mis oleksid suunatud just VKE-de töötajatele, ma tunnen head meelt selle üle, et äh, läve vähendati äh, kahesaja viiekümnele, võib-olla isegi kahesajale inimesele ja tunnen head meelt selle üle, et kohalikel omavalitsustel on nüüd suurem roll. samuti tunnen äh, rahulolu ülejäänud teiste sätete üle. suur aitäh teile, proua Jaslovjetska, Radetšen aitäh, härra president. ainuke kindel asi on muutus üleilmses äh, ma maailmas muutuvad töökohad ja liiguvad nad kogu aeg. loomulikult on võitjaid ja kaotajaid. meie soovime toetada töökohti kaotanud inimesi Euroopas, kes on kannatanud ähm, töökohtade liikumise tõttu nii meie liikmesriikides kui regioonides. sellega Äh, siin annabki olulise panuse üleilmastumisega kohanemise fond. kui regioonid ja ettevõtted on kannatanud masskoondamise tõttu, äh, nii et koondatud on üle kahesaja viiekümne inimese, me toetame inimesi ja anname neile uue tulevikuperspektiivi, see on oluline, keskkonna koha pealt öö, ökoloogia, majanduse ning digitaliseerimise koha pealt oleme me öö, äh, nõus, et sellist fondi tuleb jätkata. sotsiaalse keskkonna ning majandus valdkonnad aga peavad moodustama sellise kolmnurga, mille põhjal me saame inimesi toetada. suur aitäh, proua Lope Fontanje, palun. suur aitäh, härra juhataja, lugupeetud volinik EGF on näidanud seda, et ta on hea vahend abistamaks vallandatud töötajaid, kes on oma töökohast ilma jäänud globaliseerumise tõttu. kriisioludes eh, me olime sunnitud fondi kohandama ning nüüd veelgi selleks, et eh, arvestada samuti eh, robotiseerimise ning digiteerimisega sellised arengud mõjutavad tootmist ning me peame sellega kohanema. poliitika peab kohanema reaalsete oludega. Euroopa Liit peab investeerima inimestesse, peab aitama neile uusi oskusi omandada, eriti kui me räägime sellistest töötajatest, kes oma tööst ilma jäävad. see fond seega mm, peab olema suuteline reageerima oludes Eh, mis on ettearvamatud, läve muutmine on suurepärane asi, eh, seda fondi on võimalik eh, kiiresti kasutada ning sellest tulenevalt vastab fond ka paremini Euroopa tööstusmaastiku vajadustele. kollektiivallandamised on tihtilugu leiavad aset nüüd väiksemal skaalal. suur aitäh, härra Simon, palun! lugupeetud juhataja just tund aega tagasi Briti parlament suure enamusega lükkas tagasi Theresa May äh, Brexiti kokkuleppe. ja nüüd arutame globaliseerumisega kohanemise fondi, kus kasutatakse Euroopa, Kesk-Euroopa raha äh, neis piirkondades, kus inimesed jäävad ilma oma töökohtadest seeläbi inimesed saavad uusi oskusi omandada, pöörduda tagasi tööle. West Midlandsis Ühendkuningriigis me näeme samuti, et inimesed tegelikult oma töökohti kaotavad platvormtöö tõttu, digiteerimise tõttu. selles valimisringkonnas Jaguar, Land Rover Äh, andis teada jälle suurtest vallandamistest, äh, üle tuhande töökoha. aga meie piirkond ei saa nüüd sellest fondist mingit tulu ei praegu ega tulevikus. suur aitäh teile. jah, tõepoolest Te rääkisite väga äh, tõsistest sügavatest mõtetest siin, härra Lennars suur aitäh, lugupeetud juhataja. Euroopas me ei räägi mitte ainult rahast ja ühisrahast, vaid ka samuti inimestest. Neist, kes oma tööst ilma jäävad globaliseerumise tõttu ja neid tuleb aidata, neil tuleb aidata oma uut tööd leida. me räägime kodanikest, mitte statistikast, tegemist on inimestega pangasektoris kriisi tõttu paljud kaotasid oma töö, pangad äh, olid täiesti katastroofilises olukorras. tegemist on kodanikega, kes seisavad silmitsi nende probleemidega. Euroopa ei peaks tegelema mitte ainult ettevõtete probleemidega, vaid ka inimeste, kodanike probleemidega ning seda just nimelt globaliseerumisega kohanemise fond teeb ja ta teeb seda tõhusalt ning veenvalt. tegemist on olulise märguandega ja seda märguannet me peame väljastama ka järgnevatel aastatel. Euroopa Liit toetab ikka neid, kellel seda kõige rohkem vaja on. suur aitäh teile. ja nüüd proua Tomtš. üle kümne aasta on möödunud EGF-i loomisest, kõik teavad, et olukord on muutunud ja sellest tulenevalt on ka mõttekas reegleid muuta, mille alusel EGF toimib. reeglid peaksid olema lihtsamad, meil on vaja uusi kriteeriume ka toetuse saajatele. muutustest on eriti kasu just VKE-dele neis liikmesriikides, kus äh, VKE-sid on palju. Läve muutmisel aga peaksime olema ambitsioonikamad, minu koduriigis viimaste andmete alusel ainult kolmsada viiskümmend ettevõtet täidavad need uued kriteeriumid, nii et kaks tuhat viissada töötajat ligi. kakssada viiskümmend töötajat on see läbi. me näeme, et töökohad kaovad digiteerimise tõttu, tehnoloog-, uute tehnoloogiliste protsesside tõttu nagu ka teiste fondide puhul no, on ka siin vaja võimalikult lihtsaid reegleid, aga neid reegleid peab olema võimalik kontrollida. suur aitäh ja sellega oleme me lõpetanud kõnelejate nimekirja, läheme edasi vaba mikrofoniga. härra Faria kõigepealt, teda ma ka siin ei näe, nii et proua Šoidrova. pane, mis ma, tänan, tänan, kolleegid ja kolleegid, návrh revi- aitäh! proua volinik, kolleegid. Euroopa globaliseerumisega kohanemise fondi muutuseid ma, muudatusi ma toetan. eelkõige toetan ma seda lävendi alandamist ja ajaperioodi pikendamist. me peaksime siin lähtuma väikestest riike, liikmesriikidest, nagu näiteks Tšehhi Vabariik. tulevikus võiks ka menetluskord olla parem ja lihtsam taotluste esitamiseks liikmesriikide poolt. komisjon võiks need taotlused ka lühema aja jooksul läbi vaadata, mul on hea meel, et Euroopa Parlament äh, soovib ka rahastada toetada seda, et ettevõtjatel oleks motivatsiooni osalistelt inimesi tööle, osalise tööajaga inimesi tööle võtta, see puudutab näiteks väikelaste vanemaid. aitäh, härra Marias! aitäh! me räägime siin täna Euroopa fondist, millega leevendatakse üleilmastumise mõjusid ning elu on näidanud, et nii saab tõesti töövõtjaid toetada, kui nad on sattunud masskoondamise ohvriks. Kreekas ei kasu, ei ole kasutatud seda fondi nii palju, kui see oleks võimalik olnud. kui vaadata üldisi summasid, siis Kreeka on häbiväärselt vähe sealt raha taotlenud. me peaksime saama toetada ka Äh, väikeettevõtjaid ning looma ka mingisuguse üleminekuperioodi. see fond peaks arvesse võtma ka automatiseerimise tagajärgi. samuti tuleb selgelt öelda, millist, äh, millise protsendi äh, taotlustest võib moodustada automatiseerimise läbi kaotanud inimesed ka seda tuleks tõsiselt arvesse võtta ning võib-olla tuleks seda lävendit vähendada veel allapoole sadat viitekümmet. aitäh, Anna Miranda. suur tänu. kohalik ähm, majandus, traumad, äh, mis kaasnevad üleilmastumisega, see on väga tõsine küsimus, sellel on mõju meie piirkondadele näiteks Ähm, laevaehitajad minu kodulinnas teavad seda. paljud äh, linnad ka mujal, Koronias näiteks, palju on neid, kes ei saa kunagi abi sellest fondist, Lavilees näiteks. volinik, te olete selle teemaga tuttav ja me teame ka, teeme ka teile vastava ettepaneku sest fond peab olema läbipaistev ja meie soovime, et komisjon oleks ähm, tähelepanelik selles osas, kuidas fondi kasutatakse. me oleme näinud juhtumeid näiteks Galiitsias, minu kodupiirkonnas, kus äh, kohalik valitsus äh, tegutses selliselt et ei peetud kinni kohustustest töötajate suhtes vastavalt riiklikele õigusaktidele. aitäh, järgmisena Stanislav Poltšak, viimane vaba mikrofoni all sõnasaaja. aitäh. loomulikult tahaksin ma seda instrumenti toetada sellest on tõesti väga palju kasu keerulises olukorras inimestele, regioonidele, mis on kannatanud üleilmastumise tõttu. see aitab ka tööstusharusid, mis kannatavad üleilmastumise tõttu. algusest peale oleme arvanud, et see on hea mõte kui Euroopa poliitilised meetmed alati keskenduks sellistele tähtsatele teemadele, nagu näiteks töökohtade kadumine, siis võib-olla saaksime me vältida ka Brexiti-laadseid olukordi. võttes arvesse, mida härra Simon ütles varem, tahaksin teda siin toetada, need teemad on tõesti väga olulised tavalistele inimestele, ja sellele me tõesti peaksimegi keskenduma, see on väga oluline ja kvaliteetne instrument meie inimeste jaoks. aitäh. volinik Tiisson, palun, teil on sõna vastuseks. aitäh, härra president. austatud saadikud, ma tervitan veel kord seda, et parlament on valmis esimesel lugemisel meie ettepaneku vastu võtma ma tervitan ka äh,, tahaksin teid, teid ka tänada selle viljaka arutelu eest. minu arvates näitab see, et parlamendi raport saab olema heaks aluseks institutsioonide vahelistele läbirääkimistele, mis nüüd järgnevad. komisjon, nagu ikka, on valmis aruteludeks triloogi käigus ning mängib oma ausa vahendaja rolli. selle määruse muutmisega anname me äh, sellele fondile vajaliku raamistiku, et see suudaks toimida tänapäeva maailmas ning ma tä-, mul on hea meel, et parlament jagab komisjoni seisukohta ning me tõesti peaksime vastu tulema meie kodanike ootustele. ma tahaksin tänada parlamenti veel üks kord nende jätkuva toetuse eest selle raporti vastuvõtmise läbi ning ma olen kindel, et Rumeenia eesistumise ajal jõutakse kokku lõpp, leppida ka esialgne üldine see positsioon, see jõuab nõukokku märtsikuus. suur tänu, härra president, suur tänu, parlamendisaadikud. aitäh, proua volinik. suur tänu selle arutelu eest, arutelu on lõppenud, hääletus toimub homme. nüüd järgmine päevakorrapunkt ma eksisin, Maria, sinul on veel võimalus kõnelda. suur tänu, president, kõigepealt tahaksin tänada komisjoni selle algatuse eest, ilma komisjoni algatuseta oleks olnud väga raske meil fondi parandada, tänan niisiis komisjoni, tänan ka kõiki fraktsioone ja raportööre, kes tegid minuga koostööd selle uue õigusakti osas paluksin veel täiendavat jõupingutust hääletusel homme. see tähendab, et kui me räägime sellest, kuidas töötajaid abistada, siis loomulikult on tähtis koolitus. kuid kui töökohti ei looda nendele töötajatele, siis oleme, siis me ei tea, kuidas neid tööle tagasi tuua. seega mulle tundub, et minu muudatusettepanek homme on väga oluline selleks, et meil oleks just see vastukaal, meil peab olema kaks jalga ühest küljest töötajate koolitus ja teisest küljest äh, ettevõtted, kes pakuvad neile võimalusi tagasi tulla tööturule ja see on minu muudatusettepaneku sisu ja loodetavasti leiab see toetuse kõigi nende fraktsioonide poolt, kes äh, toetasid Euroopa Üleminekufondi, aitäh! suur tänu, raportöör ja vabandan väga äh, teie ees. ja nüüd nüüd äh, lõpetan selle arutelu. hääletus toimub homme. järgmine punkt meie päevakorras on äh, Veronika Lope-Fontanier raport Euroopa Sotsiaalfond pluss. kõigepealt äh, pärast raportööri saavad sõna komisjonide esindajad, aga kõigepealt esimene kõneleja on raportöör señor presidente señora comisaria aitäh härra president proua volinik enne oma kõne juurde asumist sooviksin tänada kõiki variraportööre oivalise koostöö eest läbirääkimiste ajal aga sellest veel hiljem komisjoni poolt esitatud tekst oli väga kasulik sest Äh, äh, ESF-ist tuleb ikkagi äh, vaatamata muutustele keskenduda peamistele eesmärkidele, samas lihtsustada menetluskorda. nüüd antakse liikmesriikidele paindlikkus, nii et liikmesriigid saavad tõesti keskenduda olulistele aspektidele. ma tuletaksin teile ka meelde, et meie kodanikud on meie Euroopa Liidu suurim vara, seetõttu peavad nad olema meie otsuste südames Äh, majandusolukord äh, on hea, aga endiselt on vaja ära teha nii mõndagi tööpuuduse äh, vastu võitlemiseks, on vaja reformida meie haridussüsteeme, tuleb toetada elukestvat õpet, eriti vanematele töötajatele, samuti tuleb võidelda vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega. tahaksin rõhutada järgmisi punkte selles reformis. kakskümmend seitse protsenti ESF plussist peaks minema sotsiaalse kaasatuse meetmetele, konkreetsetele inimrühmadele nagu roomad. kolm protsenti peaks minema kõige viletsamas olukorras inimestele, kes on tõesti äh, näljas, vaesuses, tuleb toetada nende integreerumist ühiskonda, samuti tuleb äh, toetada noorte kaasatust ühiskonda ja tööturule. kõik liikmesriigid peaksid eraldama vähemalt kolm protsenti oma öö, rahast nende inimeste toetamiseks, eriti need liikmesriigid, mis kannatavad kõige rohkem üle Euroopa Liidu keskmise, kus on see probleem üle viieteist protsendi, peaksid eraldama viis protsenti. laste tööpuudus on, laste vaesus on teine oluline pro-, probleem, kakskümmend neli protsenti lastest on sotsiaalse tõrjutuse ohus, selline määr on vastuvõetamatu. laste vaesus muudab nende kaasamise ühiskonda väga keeruliseks, muudab nende elugi ju raskemaks. paljud meist naudivad võrdseid võimalusi, aga me peame tagama selle kõikidele ning seetõttu tuleb alustada juba lapsepõlvest. viis koma üheksa miljardit peaks sellele eraldatama. samuti räägitakse raportis naiste kaasamise toetamisest samuti tuleb toetada puuetega inimeste kaasamist, see on ka oluline punkt siin raportis. ÜRO-s veel töötatakse mittediskrimineerimispõhimõtete kallal, me peame suurendama ka inimeste juurdepääsu koolitusele ja töökohtadele. ning oma sõnavõtu lõpuks tahaksin tänada veel kõiki kas selle äh, suurema õiguskindluse mõtte eest, äh, millega toetatakse ettevõtteid riikides nagu Hispaania, Itaalia ja Portugal, kus sotsiaalfond on hädavajalikku rolli mänginud haavatavate inimeste toetamisel. aitäh! tõepoolest, see on väga ulatuslik raport. kaheksa komisjoni on esitanud selle kohta arvamuse. keskkonna, eelarve, eelarve kontrolli regionaalarengu, kultuuri ja hariduse ja õigus, kodanike vabaduskomisjonid ning naiste õiguse ja võrdõiguslikkuse komisjon. alustame esimesega neist, e-, keskkonnakomisjon härra Bussoi, palun. începând cu 2003, Uniunea Europeană a avut trei programe de sancțiune în domeniul aitäh, kahe tuhande kolmandast aastast on Euroopa Liidul olnud mitmeid programme siin valdkonnas, nende tulemused on olnud väga head, uueks finantsperioodiks on meil nüüd uus instrument ESF-i all. keskkonnakomisjon on toetanud selle programmi laiendamist tervise, tervishoiule, see näitaks, et tervishoid on tõesti meie olulisemaid prioriteete eelkõige seetõttu, et Eurobaromeeter on näidanud ka, et äh, inimesed arvavad, et Euroopa Liit peaks tervishoiu valdkonnas tegutsema. ESF-i puhul on oluline, et eesmärgid oleks selged ning seeläbi on võimalik neid ka täita. keskkonnakomisjoni jaoks oli eelkõige tähtis just see, et neljakümne miljoni suurendatakse tervishoiu eelarvet, parandatakse juurdepääsu teenustele, äh, toetatakse ennetust, varajast diagnoosimist, äh, tervishoiu toetamist äh, läbi terve elu, lu-, toetatakse patsientide keskusi ning luuakse võimalikult suur sünergia teiste instrumentidega tervishoiu valdkonnas, aitäh! suur tänu! volinik thyssen palun!